στις 22 Τετάρτου 2010. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίας me alustame nüüd oma istungit, mille me lõpetasime Strasbourgis möödunud äh, paar nädalat tagasi. viimase istungi protokoll on teile välja jagatud, kui teil ei ole mingeid välja, äh, vastuväiteid selle kohta, siis loeme need kinnitatuks mul on äh, kaks teadaannet. kõigepealt tahaksin ma teid kõiki teavitada, et äh, selle istungi ajal näete te siin äh, saalis väga palju teletehnikuid, nad salvestavad meie täiskogu istungit see film, mis siin äh, täna tehakse, näitab Euroopa Parlamendi tööd. seda filmi hakatakse näitama nendele inimestele, kes käivad Euroopa Parlamendi külastajate keskuses, äh, siis nad ma loodan, et ähm, tehnikute töö segab teid suhteliselt vähe. niisiis, see oli minu esimene teadaanne ja teine teadaanne on selline, et Rahvapartei fraktsioon on mind teavitanud, et nad soovivad teha mõningaid muudatusi komisjonide koosseisus kui mingeid vastuväiteid nendele muudatustele komisjonide koosseisus ei ole, siis loeme need kinnitatuteks. niisiis see nimekiri nendest saadikutest, keda need muudatused puudustavad, lisatakse selle istungi protokollile ning kooskõlas kokkuleppega, mis on sõlmitud fraktsioonidega, tahaksin teha päevakorda järgmised muudatused. kõigepealt meil toimub ühisarutelu kahe raporti osas, mille on koostanud härra Mendes de Vigo. niisiis, me alustame oma tänast täiskogu nende kahe raportiga. teiseks, päevakorras on uus päevakorra punkt, nõukogu ja komisjoni avaldused riigi ja valitsus, Eurotsooni riigi ja valitsusjuhtide kohtumise ettevalmistamisest, mis toimub seitsmendal mail. selles punktis ei ole vaba mikrofoni vooru. süsteem on siis selline, et sõna saavad fraktsioonide esindajad ainult. ja siis veel nõukogu ja komisjoni avaldus, mis puudutab elektrisõidukite standardiseerimist ning siis härra Pruudi raport, mis siis tuleb arutusele neljapäeval ja nüüd neljapäevase päevakorra muudatused. kõigepealt me hääletame härra Moreira raportit see on seotud makrofinantsabi osutamisega Ukrainale. see päevakorrapunkt, daamid ja härrad, lükatakse edasi siis Strasbourgi täiskogule ja pärast seda hääletame resolutsiooni eelnõugu, mis puudutab komisjoni määruse eelnõu suuniste kohta, mis on seotud Äh, ülekandesüsteemi siseste operaatorite kompensatsiooniga ja ühise reguleeriva, reguleeriva lähenemisega. see päevakorrapunkt on siis välja jäetud kas kellelgi on nende muudatuste kohta midagi öelda, kui ei ole, siis on need muudatused äh, vastu võetud ning kinnitatud ja me oleme samuti muutnud tänast hääletust härra äh, äh, Zapatero ja härra Puusek leppisid kokku, et toimub kõrgetasemeline institutsioonide vaheline dialoog, mis puudutab teatud menetluslikke küsimusi, mis on seotud äh, nõukogu eelarve täitmise kinnitamise menetlusega. ja seetõttu äh, on tehtud ettepanek, et me lükkame selles küsimuses hääletuse edasi järgmisele osaistungjärgule. kas kellelgi on selle kohta midagi öelda? kas keegi soovib sellel teemal sõna võtta? hästi. kui keegi soovib sõna võtta, siis anname ühele pooltkõnelejale, ühele vastukõnelejale sõna. niisiis, kes soovib rääkida selle ettepaneku poolt? härra Schulz. okei äh, okay,, äh, äh, suur aitäh, president ma kuulsin sellest kohtumisest härra Zapatero ja härra Puuseki vahel. Äh, vastuolulised punktid, mis nõukogu ja parlamenti lahutavad nõukogu eelarve täitmise kinnitamise menetluse osas on tõesti väga delikaatsed ja seetõttu tuleks tõesti seda teemat veel arutada. Äh, see äh, mõte, et me lükkame selle punkti edasi, Äh, omab tõsiseid tagajärgi. me arutasime seda küsimust täna hommikul ja me leidsime, et kui on võimalik seda küsimust äh, lahendada nii, et, et kõik on rahul, siis me peaksime seda võimalust kasutama. Äh, tegemist on ju sellega, et me tahame suurendada usaldust nõukogu vastu ja ka eelarvemenetluse vastu ja seetõttu mina olen sellise ettepanekuga nõus aitäh ja nüüd selle ettepaneku vastu võtab sõna Anusta. mina olen eelarve kontrolli komisjoni aseesimees ning ma osalesin samuti nendel mitteametlikel kõnelustel nõukoguga. see raport, mida me üritame edasi lükata, sai suurt Äh, hääle enamus, äh, kakskümmend seitse oli pool, poolt keegi ei olnud vastu, keegi ei olnud erapooletu, nii et selle raporti osas valitseb täielik üksmeel, meil on toimunud väga põhjalikud äh, kõnelused nõukoguga juba ning nõukogu ei ole olnud valmis kokkulepet sõlmima ja ainuke põhjus, miks me tahame seda edasi lükata, on see, et nõukogu on lubanud meile anda dokumendid, mida me vajame mis puudutab aga eelarve täitmise kinnitamist, siis seda saab teha ainult vastavalt äh, reeglitele. eriti äh, nendele reeglitele, mis on kirjas finantsmääruses ja need reeglid on väga selged. eelarve täitmise kinnitamine tuleb teha viieteistkümnendaks maiks, seega selle aasta viieteistkümnendaks maiks järgmine täiskogu toimub seitsmeteistkümnendal mail seega, kui me seda täna ei hääleta, siis me rikume ise finantsmäärust. ja ma arvan, et me ei saa seda lubada. annan veel sõna ka raportöörile härra Tšarneskile. suur aitäh, president ma olen Euroopa Parlamendis juba kuuendat aastat ning Äh, ma ei taha siin hakata kellelegi loengut pidama, aga ma tahaksin küsida raportöörilt, sellepärast et tegemist on ju väga olulise küsimusega. ma tahaksin kõigile teile meelde tuletada, et meie parlament oma ametiajal äh, kinnitas äh, nõukogu eelarve täitmise alles novembris, möödunud aastal oli asi niimoodi ja nüüd jällegi nõukogu ei esita meile kõiki vajalikke dokumente ning mina isiklikult olen šokeeritud, et me oleme juba saanud äh, praegu kahe tuhande seitsmenda aasta dokumendid. Äh, see ei ole üldse see, mida meie ootame. aga ma olen siiski valmis äh, kompromissideks ning ma tahaksin anda nõukogule teise võimaluse, ma arvaksin, et see peaks olema ka viimane võimalus, et nad saaksid tõesti kõik vajalikud dokumendid ette valmistada. ning käituda niimoodi, et me saaksime oma eelarve, kontrollifunktsiooni eelarve üle täita. nii et, et võib-olla anname neile siis äh, kaks kuni kuus aeg, kuus nädalat lisaaega ja siis hääletame juunis suur aitäh, tõepoolest. kuulge, hääletame seda, kes on selle poolt, et me lükkame edasi. kes on poolt, vastu, erapooletud? see ettepanek on vastu võetud niisiis see hääletus lükatakse edasi ja nüüd läheme siis hääletuste juurde, daamid ja härrad. esimene raport, mida hääletatakse, on äh, härra Garcia Margallo ja Marfili raport. Äh, tegemist on nimelise hääletusega. ja see puudutab siis halduskoostööd maksupettuse vastases võitluses. Äh, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud ja see raport on vastu võetud. Äh, aitäh raportöörile, nüüd läheme edasi äh, härra Kaasa raporti juurde, mis puudutab ühist käibemaksusüsteemi. samuti nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ja nüüd on hääletus lõppenud niisiis äh, see on vastu võetud. ja nüüd äh, härra Speroni raport, mis puudutab härra Randstorfilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist, hääletus on alanud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd härra Tšarnetski raport, mis puudutab äh, siis artiklit sada kolmkümmend kaheksa, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis äh, härra Tšernetski raport, mis puudutab eelarve täitmise jaoks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi härra Tšernetski raport ombudsmani üheksakümne poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Tšernetski raport eelarve täitmise heakskiitmine, andmekaitse inspektor poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja õnnesoovid raportöörile. edasi proua Mathieu raport samuti heakskiit tõlkekeskus. nimeline hääletus ja võite nüüd hääletada. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi proua Mathieu raport. Sedefop kaks tuhat kaheksa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit kaks tuhat kaheksa, kalanduskontrolli agentuur, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit Euroopa Rekonstruktsiooniagentuur, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Mathieu raport lennundusturvalisusagentuur, nimeline hääletus, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi proua Mathieu raport Euroopa Ennetus- ja Haiguskontrolli Keskuse nimeline hääletus. hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud edasi proua Mathieu raport, mis puudutab Euroopa Kemikaalide Agentuuri nimeline hääletus. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. proua Mathieu raport, eelarve täitmise heakskiit, Keskkonnaagentuur, nimeline hääletus. hääletus on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. proua Mathieu raport, eelarve täitmise heakskiit, Euroopa Toiduohutusagentuur ja selle kohta on korrektuur, mis puudutab itaalia keelset kirjalikku tõlget, hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. edasi proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit äh, Euroopa narkomaania seirekeskuse hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit kaks tuhat kaheksa, medikamentide agentuur, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. proua Mathieu raport, Euroopa Mereohutusagentuur, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit, Euroopa Võrguturbeamet, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, edasi proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit Euroopa Raudteeagentuur nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit, mis puudutab Euroopa Kutsehariduse Fondi nimeline hääletus. hääletus on lõppenud vastu võetud. proua Mathieu raport. Euroopa Töötusagentuur nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. proua Mathieu raport, mis äh, puudutab Euratomi nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Mathieu raport, mis äh, puudutab äh, elutingimuste parandamise agentuuri, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud. proua Mathieu raport Eurojusti eelarve täitmise heakskiit, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit, Euroopa Põhiõiguste Agentuur, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit. Frontex. nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit GNSS nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. proua Mathieu raport eelarve täitmise heakskiit ITER ja fusioonienergia arendamine. nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. proua Mathieu raport, eelarve täitmise heakskiit, Cesar nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. õnnesoovid proua raportöörile. ja vastavalt äh, päevakorrale jõuame nüüd äh, Simsoni raporti juurde, transporditavad surveseadmed. tegemist on äh, direktiivi eelnõuga muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. plokk kaks langeb ära. kes on selliselt muudetud ettepaneku poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? edasi nimeline hääletus. ma ütlesin, et äh, plokk kaks langeb ära, ma kordan veel kord. ja te peaksite kõik õppima kreeka keelt, see aitaks äh, kaasa ka minu riigi arengu jälgimisele. plokk kaks igal juhul langeb ära ja me hääletame nüüd niimoodi muudetud ettepaneku poolt. vastu, erapooletud vastu võetud. ja resolutsiooni ettepanek nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. õnnesoovid raportöörile. järgmisena Leichtfriedi raport teemaks lennundusjulgestustasud. ja siin on äh, mitmeid muudatusettepanekuid, ähm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja kontrollime viimase hääletuse elektrooniliselt üle. muudatusettepanek nelikümmend kuus. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli. nimeline hääletus, hääletamine on alanud, lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend viis, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud edasi hääletame muudetud ettepanekule poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nimeline hääletus, resolutsiooni eelnõu, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud ja õnnesoovid raportöörile. ja nüüd äh, Simsoni raport üle-euroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised. muudatusettepanekud üks ja kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi nimeline hääletus, muudatusettepanek kolm, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd äh, edasi hääletame muudetud ettepanekule poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nimeline hääletus resolutsiooni eelnõu üle. hääletamine on alanud, lõppenud. vastu võetud. õnnesoovid ähm, raportöörile ja vastavalt päevakorrale Kirillovi raport üldsätted Euroopa regionaalarengu fondi Euroopa Sotsiaalfondi Ühtekuuluvusfondi kohta ja siin on mitmesuguseid muudatusettepanekuid, komisjon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, nimeline hääletus hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame muudetud kujul ettepanekut poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, resolutsioon, eelnõu, hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja õnnesoovid raportöörile vastavalt päevakorrale hääletame nüüd äh, Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonide vahelistele otsustamismenetlustele. muudatusettepanek number üks võeti tagasi. ei, vabandust ja mille pärast siis see muudatusettepanek tagasi võeti, härra president? me võtsime ta tagasi, kuna me oleme veendunud, et esimeste konverents peaks teemaga edasi tegelema ja kontrollima aspekte veel üle. oma muudatusettepanekus palusime me komisjonil määruse ülevaadet, eriti mis puudutab suhteid äh, Araabia liiga ja Küprosega. me hääletame nüüd äh, lõiget üks. Need on äh, taaned neli kuni üheksa algses tekstis, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja kontrollime elektrooniliselt üle hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi hääletame resolutsiooni üle, kas on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi päevakorras on Sairi raport seadusandliku delegeerimise volitused, muudatusettepanekud üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, poolt, ei, vabandust, see langeb ära. nüüd äh, edasi muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd ähm, hääletame kogu eelnõud poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud täheldasin, et äh, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon oli käte tõstmisel natukene aeglasem, nüüd kordan poolt, vastu. ühesõnaga poolt, vastu, erapooletud. ja käesolevaga on resolutsiooni ettepanek vastu võetud. õnnesoovid raportöörile!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 ja nüüd äh, kahes osas äh, lõigu kaheksa esialgne tekst poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. nüüd äh, esialgne tekst, lõige kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatuste märk kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd äh, hääletame resolutsioonile poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja vastavalt päevakorrale nüüd äh, proua Trüppeli raport Europeana järgmised sammud. muudatusepanek üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja esialgne tekst käesolevaga langeb ära. ja vastavalt päevakorrale hääletame nüüd proua Paulseni raportit aastateks kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kümme koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskoha hindamine. esialgne tekst tekst äh, lõige üheksa esi-, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kolmas osa, nimeline hääletus, võite hääletada. hääletamine on lõppenud vastu võetud. edasi lõige kaheksateist kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist kahes osas, esimene osa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjendus C kahes osas. kontrollime siiski üle esimese osa, kas on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja resolutsiooni lõpphääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja õnnesoovid äh, proua Paulsenile. edasi härra Le Folli raport Euroopa Liidu põllumajandus ja kliimamuutused lõige seitse nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksateist kahes osas. kaheksateist kahes osas, mõlemad nimelised hääletused, esimene osa hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. ja nüüd teine osa, hääletamine on alanud, teine osa ja hääletamine on lõppenud. Engrinede teine osa on heaks kiidetud kaks, kakskümmend kahes osas. esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nüüd kolmkümmend üks kolmes osas ja kõik kolm osa, nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ja, ja heaks kiidetud. teine osa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kolmkümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd äh, põhjendus kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud ja nüüd lõpphääletus resolutsiooni kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, õnnetlused raportöörile. ja nüüd hääletame Dorfmanni raportit, mis puudutab põllumajandust ebasoodades looduslikes tingimustes viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, niisiis teine osa, punkt viis, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. Äh, punkt kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus kogu resolutsiooni osas kas te soovite kuud kontrollida, hea küll, kontrollime siis elektrooniliselt äh, punkti kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud. ja nüüd lõpphääletus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, õnnitlused raportöörile. ja läheme nüüd edasi proua Del Castillo Vera raporti juurde, mis puudutab Euroopa uut digitaalset tegevuskava. punkt neliteist, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, hästi. niisiis teise osa elektrooniline kontroll elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ja lõpphääletus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. hästi, õnnitlused raportöörile. ja nüüd Liberatski resolutsioonid kahe tuhande kaheksanda aasta üldeelarve kolmas osa. raportööril on sõna härra Liberatski ma ei ole härra Liberatski, aga ma tahaksin, et oleks tehniline korrektuur sees äh, ühes lõikes öeldakse, et äh, tuumajõujaamad üks kuni neli, need tuleks viia täiendusena sinna sisse. hästi. kas härra Liberatski soovib ka sõna? jah, palun Okay. You, president. aitäh, president äh, mina ei saanud Strasbourgis olla, aga ma tänan väga kolleege, kes andis, kes andsid oma panuse arutelusse. mul on väga hea meel, et ka nõukogu oli esindatud, sellepärast et eelarve täitmise kinnitamine on tõesti selline, mis puudutab mitte üksnes institutsioone, vaid ka liikmesriike, mida nõukogu esitab minu raport sisaldab terve rea ettepanekuid, mis on suunatud vigade hulga vähendamisele. selleks, et vigu vähendada ja parandada siis infot, mis tuleb nii komisjonilt kui ka kontrollikojalt ning võimaldab meil kõigil tulevikus äh, tegelikke probleemseid valdkondi äh, meie kulude osas kindlaks teha ning nüüd, kus meil on ka Lissaboni leping, on aeg läbi vaadata ka see eelarve täitmise kinnitamise menetlus ise ja mina kutsungi oma raportis üles kõrgetasemelisele arutelule, mis puudutaks nii liikme, institutsioone kui ka liikmesriike, kelle ülesandeks on ju ligemale kaheksakümne protsendi eelarve haldamine minu äh, raport puudutab küll kahe tuhande kaheksanda aasta eelarvet, aga siin on käsitletud paljusid punkte, mis on ka täna väga päevakajalised me kõik tahame, et Kreeka saaks oma probleemidest jagu, oma mineviku probleemidest ja äh, minu raport on pälvinud tähelepanu, me peaksime osa, vaatama, et Euroopa Liidu vahendeid kasutataks tõhusamalt, aga me ei tohi muuta Euroopa Liidu seniseid suhteid ja kõik need asjad, millele ma oma raportis olen juhtinud tähelepanu, on väga olulised. praegused finantsraskused näitavad, et Euroopa raha tuleb kasutada arukalt, nii et, et see annaks hüvesid kõigile Euroopa elanikele, siin ma pean silmas ka struktuurifonde ja tõukefonde ning ma äh, ootan viljakat koostööd komisjoni ja kontrollikojaga, et et äh, minu raport äh, lõpule jõuaks ja ma tahaksin teile siis äh, lähikuudel anda aruande ka sellest, kuidas olukord on edasi kujunenud. Okay, we, we begin with the commission decision as me arutame siis selle otsusega üldiselt ja kõigepealt nimeline hääletus, niisiis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Äh, vastu võetud nüüd läheme teise te otsuse juurde, mis puudutab haridust audiovisuaalse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmas otsus äh,, konkurents ja innovatsioon, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neljas osa, otsus, poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viies otsus. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, resolutsiooni eelnõu, muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kaheksateist poolt. kaheksateist, vabandab president, me peame seda hääletama kahes osas, niisiis esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus, poolt, vastu, erapoolt tagasi lükatud, muudatus üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaksteist, poolt, vastu tõstke kätt. muudatus kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd äh, algtik-. But, but, but, but doesn't have to do with the rest. Trust me, the rest is good.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 erapooletud, heaks kiidetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks poolt, vabandust, see on nimeline hääletus, niisiis muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatus kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt vastu, tagasi he,, heaks kiidetud, vabandust. muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. niisiis, muudatus üks, elektrooniline kontroll ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. muudatus kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus üheksa ja neliteist, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üksteist kahes osas ja siin on ka suuline muudatusettepanek, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. ja nüüd lõpphääletus resolutsiooni osas poolt, vastu ja, ja, ütleb president. see oli nimeline hääletus, vabandust, niisiis nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, õnnitlused härra Liberatsile. ja nüüd proua Ayala Senderi raport, mis puudutab Euroopa Arengufondi resolutsioon, kes on poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud. resolutsiooni eelnõu muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks ja lõpphääletus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud õnnitlused raportöörile. härra Stasi raport kaheksa tuhande, kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve, Euroopa Parlament. kes on poolt? vastu ψήφος, η ψήφος επί της αποφάσεως συνολικά με roll call vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Vabandust, see on nimeline hääletus. Otsuse eelnõu peab olema nimeline. Hääletus on nüüd lõppenud. heaks kiidetud. nüüd resolutsiooni muudatusettepanekud neli ja kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kuus kahes osas ja nimeline hääletus mõlemas osas. keegi soovib sõna? jah, suuline muudatusettepanek, palun Uh, president, uh, uh, kolleegid, me sooviksime teha suulise muudatusettepaneku selle muudatuse esimese osa kohta ja siis kõlaks see järgmiselt. on arvamusel, et tõhus äh, ettevõtete juhtimise süsteem peaks pöörama tähelepanu ka juhtimi-, juhatuse rollile äh, mis puudutab äh, peadirektoreid ja üksuste juhatajaid, need, neid peaks ametisse valima väärt-, väärikuse alusel ja me tahaksime siia lisada, lisaks nende isikuomadustele tuleb arvestada ka veel võrdseid võimalusi ja geograafilist tasakaalu. see on see siis äh, suula, suula, suun-, suuline muudatusettepanek, niisiis. hästi nimeline hääletus, esimene osa. Äh, kuuenda osa siis, äh, kuue, kuuenda parapunkti muudatused, esimese osa mu-, koos selle suulise muudatusega. meil ei ole saalis piisavalt inimesi, kes oleks vastu sellisele muudatusele niisiis, me peame seda punkti hääletama, palun. esimene osa sellest muudatusest, nimeline hääletus, mis sisaldab ka suulist osa, kes on poolt, me alustame elektroonilist hääletust. hääletus on lõppenud heaks kiidetud ja teine osa, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. lihtsalt selgituseks, et kas me hääletasime muudatusettepaneku kuus üle koos selle lisandusega või ilma? ma arvan, et asi oli väga selge, me hääletasime koos selle suulise muudatusettepanekuga, esimene osa läks hääletusele koos suulise muudatusettepanekuga. ja see võeti vastu, see võeti vastu. kallid kolleegid kallid kolleegid, äh, meil on ka ajapiirid, kui, äh, millise aja jooksul saab vastu olla ja kui ma küsisin, kes on vastu, nelikümmend saadikut ei tõusnud püsti, mõned tõusid püsti, istusid jälle maha. niisiis, äh, ma vabandan, aga ma pean siin mingi otsuse langetama ikkagi. kui siin valitses mingi segadus, ma võin uuesti öelda, osa üks, mis sisaldas suulist osa, nimeline hääletus Neis me hääletame uuesti kuuenda punkti esimest osa, mis sisaldab ka suulist muudatust. hääletus on nüüd lõppenud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja teine osa nüüd, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ma kordan, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatus Äh, president äh, ütleb, et nüüd tuleb muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus üheksa ja kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolmkümmend üks kahes osas ja esimene osa, hääletus on alanud, nimeline hääletus on siis, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatu-, muudatused kümme ja nelikümmend kaks langevad ära, kolmkümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend. vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmteist ja kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. muudatus viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitseteist muudatus kuusteist, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus, kaheksateist nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kakskümmend üks kahes osas ja nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, hääletus on alanud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 muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt, punkt kaheksakümmend kuus nimeline hääletus, nii hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud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 ma kordan, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud, niisiis õnnitlused. ja nüüd härra Tsarneski raport. niisiis. härra Tsarneski raport, mis puudutab nõukogu eelarvet. vabandust, nõukogu ja komisjoni kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. resolutsioon nüüd muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus, vabandust, lõpphääletus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd eh, regioonide komitee osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üks poolt, vastu, erapooletud. poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud. nüüd Mathieu raport kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve kinnitamine. nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud. õnnitlused ja nüüd Mathieu raport, mis puudutab äh, Euroopa politseikolledži nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja nüüd nimeline hääletus resolutsiooni eelnõu osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, niisiis õnnitlused raportöörile. ja nüüd läheme edasi Salafranca raportiga, mis puudutab Euroopa Liidu strateegiat Ladina-Ameerikaga. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud proua Ayala. Sí, presidente, eh, no, no me parece que hemos votado el descargo para el Comité Económico y Social. President, ma usun, et me ei äh, hääletanud majandus- ja sotsiaalkomitee puudutavat äh, eelarve täitmise heakskiitu, me hüppasime kohe üle regioonide komiteele. Επαναλαμβάνω, τροπολογία 20 muudatus kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. nii, poolt, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakskümmend kaks heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. paragrahv üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus üksteist poolt, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. niisiis muudatus kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, teine osa on heaks kiidetud. muudatus kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud hästi-hästi kontrollime elektrooniliselt. niisiis, me kontrollime äh, punkti kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. ja. paragrahvus, tropoloogia, mis võeti, DKX-i niisiis äh, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakskümmend üheksa kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd punkt nelikümmend kaheksa, algtekst poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapoolt heaks kiidetud niisiis äh, nüüd algtekst, punkt viiskümmend kuus. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. punkt viiskümmend seitse, algtekst poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja lõpphääletus resolutsiooni osas poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud õnnitlused härra Salafrankale kallid kolleegid, me hääletame kogu nädala asju, mis me Strasbourgis arutasime ja püüame seda teha nüüd Brüsselis ühe õhtupoolikuga. ma tänan teid kõiki teie kannatlikkuse eest. ja nüüd me läheme edasi resolutsiooni ettepanekutega, mis puudutavad Euroopa Liidu Kanada tippkohtumist muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt, niisiis muudatus seitse, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kahes osas nüüd eh, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. απορρίπτεται tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa poolt vastu erapooletuid tagasi lükatud nüüd äh, muudatusettepanek kümme hääletus avatud hääletus lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, kolmteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Η παράγραφος 6 σε 5 τμήματα. Läheme edasi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. osa kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas osa poolt. uuesti neljas osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viies osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaks kahes osas, esimene osa poolt, uuesti esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, muudatusettepanek number kaks, elektrooniliselt hääletame. hääletus on suletud. see on vastu võetud teine osa, muudatus kahe teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. Nel-, muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuues poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. panen hääletusele resolutsiooni muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kõik teised ettepanekud seega langevad ära järgmine hääletus, kaks resolutsiooni eelnõud SWIFTi kohta. muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuues poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. härra Olbricht on palunud äh, sõna, et rääkida meile kaheksandast muudatusettepanekust. jah, härra president, äh, ma tahan teid ähm, informeerida sellest, et muudatusettepanek, äh, mis lõike kaheksa 8 osas Rohelised ja Kuue esitasid, on täpselt sama sõnastus äh, nagu resolutsioonis äh, september kaks tuhat üheksa. ühesõnaga, nii palju siis teile teadmiseks, et positsioon on täpselt seesama ja seega minu meelest ei ole mõtet äh, enne SWIFTi läbirääkimisi seda seisukohta muuta. suur tänu teile, härra Olbricht. hääletagem siis muudatusettepanekut number kaheksa raportööril on sõna. proua Hennis Plaša. tahaksin öelda kolleegidele, et meie oma seisukohti pole muutnud, see on resolutsiooni tekstis alati niimoodi kirjas olnud ja ettepanek seega muudatusettepanekuks on täiesti üleliigne. No. suur tänu, seega muudatusettepanek number kaheksa, mis, mis, no midagi ei ole teha kolleegid, ma olen täna äärmiselt lahke. kümme sekundit heal juhul saate. kallid kolleegid, minu meelest on väga oluline ärge segage mind palun sealt paremäärmuslaste seast. Teid ka huvitab see asi, ma arvan ja asi on selles, et me räägime siin sellest, kas Ühendriikidesse edastatakse andmeid või ei. see on kogu selle muudatusettepaneku kaheksa sisu. igal juhul hea oleks teada. no suur tänu, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus resolutsiooni osas muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud meil on veel kaks hääletust, kallid kolleegid, nii et pidage vastu, pidage vastu. järgmine päevakorrapunkt on, selle esitas kuus fraktsiooni ning see puudutab broneeringu infot. ja muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud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 vastu võetud. lõpphääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. palju õnne ning lõpuks, kolleegid, on meil hääletus nelja ettepaneku kohta tsüaniidi kasutamise, keelustamise kohta kaevandustehnoloogiates muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vast-, tagasi lükatud. järgmine, samuti muudatus, samuti nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, jälle nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ning lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne For explanations of vote we will take this on Thursday, thank you very much. ja, ja, ja hääletus jätkub homme neljapäeval. hääletusselgitused toimuvad homme.